Äh, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme kell kuus õhtul. lugupeetud daamid ja härrad, järgmine päevakorrapunkt on härra Pahi raport äh, tänase õhtu kõrghetk jõuab nüüd kätte, reisijate õigused kõikide transpordiliikide puhul ja raportööril on sõna neljaks minutiks, palun. suur tänu, president, volinik, austatud äh, kolleegid liikuvus on üks meie tänapäevase ühiskonna põhialuseid ja seetõttu on tõusnud reisijate arv kõikides transpordiliikides. juba kümme aastat tagasi oli komisjon arvamusel, et reisijatel peaksid kõikide transpordiliikide puhul olema ühtsed õigused, meil on olnud nüüd äh, kuus määrust, äh, mis on välja antud aga kogemused näitavad, et olemasolevad määrused on ebatäiuslikud ja ebatäielikud ja tihtipeale ka ettevõtted ja riiklikud asutused rakendavad neid lünklikult. oluline on õigusakte üle vaadata ja parandada nende rakendamist äh, kõikide transpordiliikide puhul. tähtis on sealjuures pakkuda reisijatele paremat infot nende õiguste kohta. praegusel ajahetkel ei ole meil äh, ühtset määrust kõikide transpordiliikide kohta, kuna puuduvad äh, kogemused bussi- ja laevaliikluse osas, aga meil on vaja tugevdada äh, erinevate liikide ähm, koostööd ja seetõttu ma oma raportis ähm, rõhutan, et äh, meil peaksid olema põhiõigused, mis kehtivad äh, kõigi nelja transpordiliigi puhul, ilma et arvestataks, äh, ilma et lastakse silmist transpordiliikide eripärasid. ma kutsun üles ähm, Euroopa Komisjoni juba praegusel hetkel töötame välja suuniseid tagamaks, et diskrimineerimisvabadus, veolepingu täitmine, juurdepääs teabele ja infole ja kohane abi probleemide korral oleksid sellised õigused, mida ei õõnistataks juhin tähelepanu mõningatele põhipunktidele raportis, mis puudutab äh, teavete läbipaistvust, siis need õigused äh, peaksid olema, ähm, mida siin on mainitud, peaksid olema lihtsad ja juurdepääsetavad. meil peaks olema välja koolitatud äh, personal teabepunktides, aitamaks reisijaid oluline on võidelda ebaausate äritavade vastu õiguste jõustamisel on ähm, olulise tähtsusega riiklikud äh, ametkonnad, seetõttu peaks meil olema Euroopa andmepank äh, ja võrgustumine Euroopa Liidu tasandil, nii muutuks töö tõhusamaks. oleks vaja elektroonilist ähm, kaebuste esitamise kesk-, keskkonda ja kaebuste lahendamise keskkonda. tihtipeale tekib probleeme vastutuse valdkonnas ja me peaksime tähelepanu pöörama vastavatele Euroopa Kohtu otsustele, kus äh, tõlgendatakse eeskirju selgelt. väga oluline on tähelepanu pöörata ka piiratud liikumisvõimega ja äh, puuetega inimestele, eriti kui on tegemist äh, ühendvedudega nüüd äh, majanduskriisi ajal on aset leidnud mitmed lennuettevõtjate pankrotid ja komisjon peab tegema ettepanekuid, kuidas sellises olukorras käituda. oma sõnavõtu lõpus äh, tahaksin ma juhtida tähelepanu äh, sellele, et äh, kõikidele transpordiliikidele, transpordikandjatele peaks meil olema ühtne lähenemine, nii et tagada ühendvedude hea toimimine. lõpetuseks tahaksin tänada kõiki kolleege ja variraportööre nendepoolse panuse eest, nad andsid mulle mitmeid ideid ja aitasid muuta seda raportit sisukamaks, aitäh! tänan, härra raportöör ja nüüd äh, vaba mikrofoni raames annan sõna proua Paseskule aitäh, president. kõigepealt eh, tahaksin eh, tervitada reisijate õiguste konsolideerimist. Eh, nende ellurakendamine peab olema prioriteediks ning see peab toimuma ühetaoliselt selleks, et vältida vigu ja segadust. reisijatel peab olema õigus pidevale infole oma õiguste kohta see info, mis neile esitatakse, peab olema selge, lihtne ja ligipääsetav. samuti on oluline, et oleks rohkem läbipaistvust kõigi pakutud teenuste osas selleks, et vältida äh, ebaausaid kauplemistavasid. kõigil tarbijatel on õigus kõrgele kaitsele riiklikud kontrolliasutused peavad Äh, äh, täiel määral oma rolli äh, täitma nüüd, mis puudutab kõigi transpordireisijate õigusi, siis ma arvan, et selline ühtne määrus parandaks üld, üldist olukorda ühtsel turul, aitäh. suur tänu, kolleeg Basescu, järgmisena kolleeg Ferreira, palun. tänan, president. mis puudutab äh, lennureisijate õigusi kõikide transpordiliigide puhul, siis see on väga oluline arutelu. tuleb tähelepanu pöörata teabe andmisele kõikidele reisijatele ja eriliselt tuleb tähelepanu pöörata puuetega isikutele. aga siit raportist on puudu väljend avalikud teenused reisijatel on äh, eelkõige õigus kõrgekvaliteedilise transpordisüsteemile, mis on äh, tõhus äh, ja juurdepääsetav mõistlike hindadega. nii et me ei saa lubada oma koduriikides, näiteks ka minu koduriigis, avaliku transpordisüsteemide lõhkumist. nüüd IMF-i soovitusel on siin sisse viidud meil kasinusmeetmed, säästumeetmed, see kõik toob kaasa töökohtade kadumise, teenuste kadumise, me ei saa rääkida reisijate õigustest, kui me ei räägi äh, kõigest sellest ka, tänan. suur tänu, kolleeg Ferreira. järgmisena kolleeg Panki, üks minut, palun. tänan, president. tahaksin õnnitleda raportööri härra Bachi kes on koostanud käsitletava raporti. ma olen nõus kõigega, mida ta ütles. me peame lennureisijate teavitamist paremaks muutma ja tagama parema läbipaistvuse. oluline on toetada ka riiklikke ametkondi õigusaktide rakendamisel. meil peaks olema Euroopa tasandil andmepank, mis võrgustaks äh, liikmesriikide andmepangad. Need andmed oleks võimalik kasutada Euroopa Liidu tasandil. väga oluline on ka turism. Euroopa Liidu jaoks on äh, turism väga oluline ja turiste tuleb igati paremini informeerida, tänan suur tänu, kolleeg Panki ja proua Tsikausov, viimasena sõna vaba mikrofoni raames. Äh, aitäh! Äh, ma rõhutan samuti, kui oluline on äh, välja töötada need reeglid, mis puudutavad kõigi transpordiliikide reisijate õigusi ning ma tervitan komisjoni infokampaaniat, mis toimub kuni aastani kaks tuhat neliteist Äh, riiklikud tarbijakaitsekeskused peavad olema sellesse samuti kaasatud. samuti peame arvestame äh, liikumispuude ja puudega inimeste õigustega, me peame rohkem osutama reisijatele abu, abi, kui äh, toimuvad reisitõrked. meie arvates on väga oluline, et kõikides lennujaamades ja jaamades ja mujal oleksid infopunktid, kus Äh, inimesed äh, saaksid äh, infot nii füüsilisel kujul kui ka elektroonilisel kujul. lennuettevõtted kehtestavad tihtipeale kuritahtlikke nõudmisi, näiteks nõutakse, et inimesed ostaksid edasi-tagasi pileteid me soovime, et komisjon rakendaks vajalikke meetmeid selleks, et lennureisijaid ja reisijaid üldse kaitsta, aitäh suur tänu, kolleeg Tsirko. meil on olnud neli sõnavõtjat vaba mikrofoni raames, aga ka härra Paška saab veel sõna, teen erandi. suur tänu. ma tahaksin äh, toetada seda algatust, äh, et äh, seadusandlus transpordivaldkonnas laieneks kõikidele transpordiliikidele, me ei saa lähendada siin äh, sektoripõhiselt, sellepärast et kõik transpordiliigid on omavahel seotud. me peaksime vaatama kogu seda asja tarbija, reisija seisukohast. kui äh, üks transpordiliik ei toimi, siis äh, reisija peaks saama võimaluse kasutada teist transpordiliiki igal juhul tuleb tagada, et äh, tarbija jõuab punktist A punkti B vastavalt äh, veolepingule, kui operaatorid ei suuda reisija õigust äh, tagada, siis tuleb maksta reisile kompensatsiooni. tänan. tänan kolleeg Paška, käesolevaga on vaba mikrofoni voor läbi ja lõpetuseks saab sõna härra Piibalks president, austatud parlamendisaadikud, ma tahaksin äh, tänada raportööri George Bachi ja transpordi- ja turismikomisjoni liikmeid äh, seda teemat käsitlemast. konstruktiivne arutelu on leidnud lase, aset alates sellest, kui äh, komisjon pakkus välja Euroopa len-, reisijate õiguse edasiarendamise eelmise aasta lõpus ja ma tahaksin konkreetselt kommenteerida antud raportit. komisjon on nõus sellega, et me peaksime praeguse raamistiku konsolideerima ühte määrusesse keskpikas perspektiivis. reisijate õigusi käsitlevad määrused äh, bussi ja lenn- ja laevareisijate puhul äh, tuleb veel välja töötada aga oluline on, et transpordiliikide vahel oleks äh, sidusus ja koostoimimisvõime tagatud. komisjon on nõus äh, sellega, et meil peaks äh, olema Euroopa tasand teil kaebuste esitamise platvorme kõikides transpordiliikides, praegu see eksisteerib ainult lennunduses. komisjon plaanib välja arendada need platvormid ka teiste transpordiliikide jaoks, arvestades nende spetsiifikat. Euroopa Komisjon on teadlik äh, ka sellest, äh, millist mõju on äh, lennuettevõtjate pankrotid avaldanud tarbijatele. Spanneri ja malevi hiljutised juhtumid hallati infot äh, pakkudes ja teisi transpordivõimalusi pakkudes. me peame käsitlema pankrotte adekvaatselt. oluline on, et reisijad ei jääks ähm, saatuse hooleks. Euroopa komisjon äh, plaanib käesoleva aasta lõpus tulla välja uute lahenduste ettepanekutega ja need ei ole tingimata seadusandlikud ettepanekud. me soovime aga tagada, et äh, rakendamine oleks niivõrd kiire kui võimalik. lõpetuseks. mis puudutab äh, hinna läbipaistvust lennunduses, siis seda on käsitlenud mitmed õigusaktid, kõige rohkem lennuteenuste direktiiv ma tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et ähm, antud õigusakti vaadatakse praegu üle, kontrollimaks, äh, kas see täidab oma esialgseid eesmärke ja kas see tuleks üle vaadata. Euroopa Komisjon annab Euroopa Parlamendile tulemustest teada nii palju kui, niipea kui need on olemas. Euroopa Parlamendi töö reisijate õigustega annab häid suuniseid Euroopa Komisjonile, eriti mis äh, puudutab äh, lennureisijate õiguste määruse äh, ülevaatamist lähitulevikus, suur tänu! suur tänu, volinik Piibalks, käesolevaga on arutelu lõppenud ja ka selle raporti hääletamine toimub homme kaheksateist null null ja nüüd oleme jõudnud tänase päevakorra lõppu, juhin tähelepanu sellele, et järgmine istung toimub homme kahekümne kolmandal oktoobril ebatavalistel aegadel kaheksa kolmkümmend kuni neliteist kolmkümmend, siis on meil lühike lõunapaus.